riikides äh, välja valinud edukaid naisettevõtjaid selle võrgustiku jaoks, suur tänu! suur tänu, arutelu on seega lõppenud ja hääletamine toimub homme pool kaksteist. nüüd on meil päevakorras Edith Baueri raport pensionieale lähenevate naiste olukord annan sõnu, sõna raportile neljaks minutiks, palun. suur tänu, proua president. kas te olete märganud, et televiisoris ei ole üle viiekümneaastaseid naisreportereid, kas te olete märganud, et tunduvalt vähem on näha naisi, kes on üle viiekümne aasta kui mehi televiisoris ning samuti tööturul on olukord äh, vastav ainult kolmkümmend seitse protsenti üle viiekümne aastastest naistest on endiselt aktiivsed. kui te vaatate statistikat, siis te näete andmeid ainult Austraaliast või USA-st ja vähem tunduvalt Euroopast kuigi suurendatakse õigusaktide arvu, et äh, pensionini minemise iga edasi lükata, siis kahekümne tuhande kahekümnenda aasta strateegia püüab äh, saavutada seitsmekümne viie protsendist tööhõivet nii meeste kui naiste puhul, seega on meil õigus küsida, mida me saame ära teha et et takistada varast pensionile mine-, minekut, muidugi me peame vaatama selle põhjuseid. siin on mitu põhjust, miks naised varakult pensionile lähevad, diskrimineerimine kõigepealt. siin on väga keerukas olukord, tegemist ei ole mitte ainult üheplaanilise diskrimineerimisega üks diskrimineerimise aspekte on vanuseline diskrimineerimine. sellepärast ei olegi üle viiekümne aastaseid naisi televiisori ekraanidel. samuti on siin teatud sotsiaalsed põhjused, miks naised peavad varakult tööturult lahkuma. Nad peavad äh, hoolitsema näiteks mõne perekonnaliikme eest, kuid siin on ka teisi põhjuseid. tervislikud põhjused siin saaks kasutada ennetavaid meetmeid, et seda aspekti vähendada, näiteks osteoporoosi vähen-, vähendamise osas. samuti on ohud töökohal üheks aspektiks. aktiivse vananemise aasta saab olla aluseks uutele algatustele, sest praegune äh, naiste vananemise olukord toob endaga kaasa väga tõsiseid tagajärgi. naiste ja meeste äh, vaheline lõhe muutub üha suuremaks vananedes ning äh, naised on tihti äh, osalise tööajaga tööl või äh, on ebakindlatel töökohtadel, see aga toob endaga kaasa selle, et nad elavad äh, kehvemas olukorras kui mehed. raport toob välja meetmed, mida saaks rakendada ja mitte ainult diskrimineerimise alal, mis on muidugi probleemiks. Eh, enamik intervjueeritavatest pidas diskrimineerimist suureks probleemiks, kuid raport toob välja ka mitmeid muid järeldusi. näiteks, et ennetamine on odavam kui eh, tulemus, eh, tagajärgedega tegelemine üheks äh, aspektiks on pensionireform. valge raamat äh, peaks äh, silmas pidama naiste eripärasid. naisi ei saa jätta ilma tagatiseta nendeks perioodiks, kui nad hoolitsevad laste või perekonnaliikmete eest. siin on teatud risk mis muutub äh, veelgi tõsisemaks äh, vanusega ning kui me ei tegutse, siis me ei saa tööhõive äh, alaseid või vaesusealaseid eesmärke saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. Grazie, la parola al-. suur tänu nüüd me oleme jõudnud avatud mikrofoni juurde. kõigepealt proua Klaas. Edith Bauer kirjeldas üsna täpselt, millised on demograafilised suundumused ning naiste olukord halveneb vananedes. eriti siis, kui nad peavad hoolitsema teiste pereliikmete eest. Äh, naised on tunduvalt vähem hõivatud tööturul kui mehed, väga sageli teevad nad osaajalist tööd ning nende töökarjäär mõjutab pensionit, mida nad lõpuks saavad hiljem. aga oluline on see, et need inimesed, naised üle viiekümne võivad anda väga suure panuse ühiskonna hüvanguks, nad on väga pühendunud eh, nende ülesannete lahendamisel, mis meie ühiskonna ees seisavad, neid ei tohi jätta kõrvale sellest, nendel peab andma võimaluse tulla tööturule, olla tööturul, nendest tuleb hoolitseda, et nad oleksid terved ja et nad saaksid anda oma panuse järgmisena kolleeg Mikolašič. suur tänu, proua president. konkurentsivõime Euroopas sõltub meie eh, sellest, kui kaua inimesed on tööturul, milline on meie tööturg töötingimused peavad soodustama inimlikkust. liikmesriigid, piirkonnad, kohalikud omavalitsused peavad toetama naisi ettevõtjatena ning nad peavad toetama ka aktiivset äh, vananemist. selleks on vaja luua programme, nii me saame luua uusi töökohti ma tahaksin juhtida tähelepanu nendele inimestele, kes hoolitsevad teiste eest, tavaliselt nende töö eh, Nad saavad oma töö eest väga minimaalset palka, aga tegelikult hoolitsevad nad kõige haavatavamate eest ühiskonnas, nende eest, kes iseendaga toime ei saa. suur tänu. ja nüüd eh, proua Tantšila suur tänu! globaliseerunud maailmas on väga oluline solidaarsus põlvkondade vahel. oluline on ära kasutada vanemate naiste potentsiaal tegemist on eh, väärtusliku mm, majandusliku ressursiga, nendel on kogemusi, mis aitavad ühiskonda. ma arvan, et me peame kasutama kõiki meetmeid, mis aitaksid kaasa võrdsete võimaluste loomisel, selliste poliitikate rakendamisel e, diskrimineerimine e, ja üldse diskrimineeriv suhtumine naistesse on väga halb. me peaksime julgustama naisi tulema tagasi tööturule pärast sünnitust selleks, et nende karjääris ei tekiks vahesid. suur tänu. ja nüüd proua Figureido. suur tänu, proua president lugupeetud kolleegid, diskrimineerimine vanemate naiste suhtes on üks kõige suuremaid sotsiaalseid probleeme, millega me tänapäeval kokku puutume, see on põhiline põhjus vaesuseks ja sotsiaalseks tõrjutuseks. sageli on naised eh, olnud tööl osaajaliselt, nad on teinud, nad on töötanud töökohtadel, mis ei ole kindlad, nad on teeninud vähe ja nende olukord on äärmiselt eh, õrn sotsiaalses plaanis. nii jõuavad nad vaesusesse. on jõudnud kätte aeg, et me midagi ette võtaksime selles osas. me peame tagama selle, et naisi diskrimineeritaks siis, kui nad saavad lapsi. me peame vältima palgalist diskrimineerimist ja tõepoolest me peame tagama ka selle, et nad läheksid pensionile eh, väärikalt, sest naised pakuvad väga kõrgetasemelist sotsiaalset teenust, nad eh, töötavad väga sageli eh, delikaatsetes valdkondades, nagu näiteks tervishoid ja ma tahaksin tänada proua Bauerit raporti eest. suur tänu. Eh, nüüd proua Flašikova. lugupeetud kolleegid. proua Baueri raport räägib nendest naistest, kes on jõudnud pensionikünnistusele, pensionikünnisele eh, kes on viiekümne kuni kuuekümne nelja aastased kahekümne ühes liikmesriigis Euroopa Liidus on nende tööhõive määr kakskümmend protsenti madalam kui meeste puhul samas vanuses. naised on ebasoodsas olukorras, eriti kui nad jõuavad pensionikünnisele. selleks, et diskrimineerimisest jagu saada peab tegema naiste rolli eh, tööturul prioriteetseks, tuleb eh, luua reeglid, et liikmesriigid aitaksid naisi jääda aktiivseks tööturul eh, niikaua, kuni nad ka pensionile jäävad. proua Nevedal Luuva, palun järgmiseks. tänan, president naistel puudub täielik õigus tööturul osalemiseks, naiste hulgas on palju rohkem töötuid, diskrimineeritakse nooremaid ja vanemaid naisi, naised on sunnitud töötama osaajaga. me ei tohiks unustada, et vanematel naistel on vägagi tähtis roll ühiskonnas tihti nemad teevad nii-öelda vabatahtlikud tasustamata tööd, nad hoolitsevad oma laste ja lastelaste eest pärast kogu elu kestnud töökarjääri ja kui nad on ikka veel heas tervislikus seisus ähm, vanemas eas, siis peaks neile antama igasugune võimalus ka töötada. seepärast kutsun komisjoni üles järgmisel aastal võtma meetmed siis vanane, järgmine aasta on vananemise aasta, ähm, Eh, võtma meetmed selleks, et aidata kaasa vanemate naise, naiste tööhõivele? järgmiseks kolleeg Mešarost, palun. ma vabandan. ma tegelikult ei soovinud sõna, aga kui soovite, eks ma siis räägin kolleeg Papadopoulou. mikrofon, palun. suur tänu. proua president, tõepoolest viiekümne viie kuni kuuekümne viie aastased naised on eriti diskrimineerimise ohvrid, kuid neid diskrimineeritakse veel mitmes plaanis, mis on seotud eelarvamuste ning mitme teise faktoriga. kahe tuhande kaheteistkümnes aasta on võimalus neid toetada ning suurendada teadlikkust probleemist ning võidelda sotsiaalse tõrjutuse ning kõikvõimaliku äh, rassismi vastu vananevas Euroopas ei saa me endale lubada elada olukorras, kus me tõrjume eakaid inimesi eemale. me peame võitlema eelarvamuste vastu, aitama eakaid ning lihtsustama nende ligipääsu tervishoiuteenustele ja kõikvõimalikele muudele teenustele. aitäh ja järgmiseks volinik Tajani, palun. suur tänu, tahaksin kõigepealt tänada äh, parlamendi riik, liikmeid ja eriti proua Bauerit äh, selle raporti väljatöötamise eest mm naised ja mehed on ähm, tõesti meie strateegia keskmes, et äh, välja juurida soopõhine diskrimineerimine. me püüame äh, kasutusele võtta meetmeid, et suurendada naiste ja meeste vahelist äh, lõhet ning äh, suurendada naiste tööhõivet eriti üle viiekümnendate, viiekümnenda aastaste naiste hulgas. tihtipeale naised aitavad oma perekonnaliikmeid, lapsi või vanemaid ning nad peavad ühitama töö ja eraelu ning me peame neile selle võimaluse tagama, kui me tahame, et nad äh, oleksid tööturul ning teeniksid välja oma õiguse pensionile. seega komisjon äh, püüab suurendada isapuhkust ning äh, ka rakendada muid meetmeid. püüame ka läbi viia uurimusi, et äh, leida kõige sobivamaid meetmeid aasta lõpuks otsustab komisjon, äh, milliseid meetmeid rakendama peaks raport toob õigustatult välja, et üle kuuekümne viie aastased on ohustatud vaesusest ja naiste puhul on see tihtipeale ebapiisava sotsiaalse kaitse tagajärg, kuid ka ebapiisava karjääri tagajärg naiste ja meeste võrdne eh, pensionile minemise iga aitab olukorda parandada. me peame samas kompenseerima naiste eh, tööalase karjääri katkestamise perioodid meie valge raamat äh, on äh, väljatöötamisel ning komisjon püüab äh, parandada naiste pensionid puudutavaid meetmeid. me peame koostöös liikmesriikidega läbi vaatama erinevad pensionirežiimid ning vormistama vastava raporti. see raport puudutab ähm, sotsiaalse tõrjutuse olukorras olevaid pensionieas naisi järgnevate kuude jooksul jätkame tööd tihedas koostöös teiega selle valge raamatu väljatöötamisel ning loodame, et te panustate maksimaalselt selleks, e, et me saavutaksime kõige paremaid tulemusi. vananev Euroopa praeguses olukorras oleme olu-, oleme situatsioonis, kus suur osa elanikkonnast läheneb pensionieale. ja me peame rõhutama, et äh, pensionieale lähenevad naised ja mehed kujutavad endast ühiskonna jaoks suurt rikkust. aitäh, härra volinik, sellega oleme selle punkti diskussiooni lõpetanud. hääletamine homme pool kaksteist ja